parlamendisaadiku õigused. ja veel, sellel nädalal otsustas äh, eh, kavatseme mina koos nõukogu eesistujaga kirjutada alla vastavalt seitsmekümne äh, neljandale kodukorra artiklile deklaratsiooni nõukoguga, see esitatakse ka siis kasutusmenetluse korras äh, protokollis ja nüüd siis järgmine päevakorrapunkt, fraktsiooni esimeeste konverentsil neljandal märtsil vastu võetud päevakorra kinnitamine vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend seitse.